Eh, abrimos la sesión. punto del orden del día. alustame oma tööd. Eh, alustame päevakorra järgi kõigepealt suuline küsimus, mis puudutab kastipõhist diskrimineerimist. ning arengukomisjon on selle küsimuse esitanud Äh, proua Jolie on kohal, tema on küsimuse autor ja annan talle viieks minutiks sõna. Äh, president, äh, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, apartheid on termin,